väiksema riskiga alternatiivide väljatöötamine. liikmesriigid EFSA äh, ning äh, mm, tööstus, tööstusesindajad ise peavad töötama selle kallal, et selliseid aineid oleks rohkem ning me saaksime säästvalt äh, hakata oma taime, taimesid kasvatama ning äh, lähtuda tuleks sellest, et toksikoloogiline profiil oleks äh, soodsam, kasulikum meie jaoks, olen teiega päri, et säästev kasutamine peaks olema üks osa meie ühtsest põllumajanduspoliitikast kindlasti panite ise tähele, et komisjoni ettepanekus olid sellekohased ettepanekud sees ning kutsuksin teid üles sellist lähenemisviisi toetama. ja lõpetuseks, viis aastat on möödunud sellest, kui liikmesriigid võtsid vastu oma esimesed liikmesriikide tegevuskavad. nüüd on aeg küps selleks, et nad peavad need üle vaatama, neid kohendama, kui see on vajalik ning minu teenistus esitab teise raporti säästva kasutamise direktiivi kohta äh, selle aasta lõpus, äh, seal vaatame üle liikmesriikide läbi vaadatud tegevuskavad ning juhime tähelepanu nende puudustele ja puuduste kõrvaldamisele. teeme kokkuvõtte sellest, kuidas liikmesriigid on toiminud selleks, et pestitsiidide kahjulikku mõju vähendada. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu veel kord teile raporti eest, me kõik oleme päri sellega, et pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv on üks oluline osa laiemast säästvast põllumajanduspoliitikast. kaks nädalat tagasi võtsime vastu dokumendi, milles räägime meie edusammudest seoses äh, säästva Euroopa eesmärgiga aastaks kaks tuhat kolmkümmend. Äh, rääkisime sellest, kuidas äh, muutub see, kuidas me toitu toodame, kasutame ja nii edasi pestitsiidide säästev kasutamine aitab meie püstitatud eesmärkide saavutamisele tõsiselt kaasa ning äh, kindlasti minu töötajad analüüsivad põhjalikult teie raporti soovitusi ja nagu te olete kuulnud, komisjon on juba võtnud meetmeid selleks, et äh, mõningaid mureküsimusi lahendada. oleme valmis omalt poolt tagama seda, et direktiivi rakendatakse täieulatuslikult ning jätkame oma koostööd liikmesriikidega selle eesmärgi saavutamise nimel, aitäh! suur tänu! ja nüüd siis äh, fraktsioonide nimel et praeguses faasis me enam sinise kaardi küsimusi vastu ei võta, järgmisena saab sõna kolleeg Florence Rahvaparteist ja palun pidage kõik kinni kõneajast. ja, ja president. härra president, härra volinik, suur tänu. ma toetan teie dokumenti. minu, mulle üldine raporti toon väga meeldib, üks teema on siin väga oluline. nimelt nende inimeste edasine koolitamine, kes äh, neid pritsimismasinaid kasutavad, detsembris ise ma öö, äh, öö, äh, nägin ka, kuidas neid masinaid kasutatakse. väga oluline on seega eda-, parandada koolitust, parandada meie taimekaitsetehnikat. ma tahaksin aga ka tänada raportööri öö, ähm, kes tõesti öö, üritas jõuda kompromissile, et me räägime siin jätkusuutlikust öö, pestitsiidide kasutamisest, me ei räägi millestki muust laiemast, nagu näiteks põhjavee kaitsest, aga senikaua, kuni teie ja mina ka soovime osta odavat liha, siis asi on lihtne, minu Äh, isal oli kaheksakümmend äh, siga, minu äh, vennal kaheksasada, naabril on juba mitu tuhat. seega põllumajandus on muutunud intensiivsemaks. oluline on siin ka neonikotinoidide mittekasutamine, selle oleme me keelanud ning nii see ka jääb Äh, äh, aga samas, äh, kui kasutatakse mingisuguseid vastuvõetavamaid, vastuvõetamatumaid alternatiive neonikotinoididele, siis see on ka minu jaoks vastuvõetamatu. härra Poots, ma tahaksin tänada proua raportööri, kes on maha saanud oivalise dokumendiga ka alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ju kehtib meil äh, integreeritud äh, taimekaitsesüsteem, mida aga senini pole täidetud. me ei soovi ju meie talunikelt ära võtta äh, nende töövahendeid, pigem soovime me neid parandada, et meie tervis ja keskkonna olukord oleks parem. antibiootikumide kasutamine aga peaks olema öö, viimane vahend meie põllumajanduses, mitte esimene. kahju, et komisjon ei nõustunud parlamendi ettepanekuga, äh, et vähem äh, ja aeglasemalt äh, kasu, vähem kasutatakse, vähem ja aeglasemalt lubatakse turul uusi pestitsiide sa-, samas öö, öö, tuleb ju tunnistada, et pestitsiidid eest ei kasuta, äh, ei kaitse meid mingisugused müürid või tarad. see on meie kõigi ühine probleem. samas öö, äh, on see pikk ja raske protsess, mille all võivad kannatada nii talunikud kui kodanikud. järgmisena saab sõna Alde nimel härra Häütemaa. Eh- aitäh härra president, härra volinik. pestitsiidide jätkusuutliku kasutamise direktiivis räägitakse palju integreeritud taimekaitsest, see on oluline, see peaks vältima taimehaigusi ning võitlema kahjuritega. ning siin tuleb välja tuua ka need liikmesriigid, kes on, mis on liiga vähe ette võtnud, tagamaks äh, integreeritud taimekaitse. näiteks äh, äh, taimearetus, millega üritatakse siis aretada uusi taimi, mis on vastupidavamad kahjuritele, see innovatsioon äh, on üsna öö, öö, intensiivne Euroopas, aga seadustega seda kahjuks ei kaitsta. siis Euroopa nitraatide direktiiv. mis on samuti oluline. kolmandaks rohestamise meetmed meie praeguses öö, põllumajanduspoliitikas, mis samuti pärsivad meie tegevust. peale selle tea-, paljude toodete autoriseerimisprotsess on aegunud, seda tuleb uuendada, sa-, äh, samuti tuleb tagada, et talunikud suudaks välja, tuvastada äh, haigusi võimalikult kiiresti, et nende vastu ka võidelda. härra, proua Hasenkamp. aitäh jätkusuutlikkus ja pestitsiidid on kaks sõna, mida on väga keeruline ühte lausesse panna. mürgid ei saa olla ju jätkusuutlikud. me räägime siin mürkidest, mida osasid kasutasid meie vanavanemad, mis endiselt asuvad meie eh, pinnases ja sealt on jõudnud ka meie organismi, need kahjustavad meie eh, loodust, põhjavett ja ka meie tervist. viimased uuringud näitavad, et nelikümmend protsenti maailma putukatest on väljasuremisohus. erinevad mar-, mardikad, liblikad ja nii edasi. sellel on aga oma suur mõju ülejäänud elurikkusele, kannatavad kõik ülejäänud loomad ja linnud, kes äh, söövad putukaid ning põhjus seisneb selles, kuidas me toodame oma toitu meie põllumajandus on muutnud meie maapiirkonnad kõrbeks. mürkide kasutamine põllumajanduses on üks peamiseid põhjuseid, miks kaob elurikkus. küsime nüüd selles, kuidas muuta süsteem jätkusuutlikumaks. kuidas me saame olukorda muuta nii, et me kasutaks tõesti jätkusuutlikke vahendeid. mahepõllundus ilma mürkideta näiteks. praegune olukord on aga ideaalist väga kaugel, seetõttu ma arvan, et tuleks kaotada täielikult eh, põllumajandustoetused. roheliste nimel saab sõna kolleeg Häusling. Eh, kolleegid, raporti pealkiri on minu arvates eksitav, pestitsiide ei saa kasutada jätkusuutlikult. meil peaks olema pestitsiidide kaotamise tegevuskava tegelikult siin tegelikult juba on ju öeldud, et äh, liikmesriigid peaks ju olema juba paika pannud pestitsiidide kasutamise lõpetamise kavad. seda pole ka aga tehtud, ainult kaks äh, liikmesriiki on teinud kasutamise vähendamise plaanid. kolleegid on juba rääkinud siin sellest, et äh, endiselt kasutatakse neonikotinoide, kuigi meil on üle-euroopaline keeld sellele, see on vastuvõetamatu, see on skandaalne. mis meie seadustest üldse kasu on, kui mõned liikmesriigid neid lihtsalt ignoreerivad. meil toim-, on toimunud ka glüfosaadi arutelud, neid toimub ka edaspidi, jah, selle kasutamist tuleb vähendada, aga samas glüfosaadi kasutamine mõningates liikmesriikides hoopis tõuseb, kuigi sellel on alternatiive glüfosaadi kasutamist saab täiesti tegelikult vältida, me saaksime kasutada näiteks mehaanilisi meetodeid, me äh, peaksime loobuma üldse mürkide kasutamisest, samas teisalt on suured huvirühmad, tööstus, kes soovib, et me kasutaks võimalikult palju pestitsiide. eile avaldati uuring, mis näitas, et olukord on tõesti dramaatiline, meil ei ole enam aega järele mõelda me ei saa äh, natukene vähendada pestitsiidide kasutamist, me peame selle täi-, täielikult lõpetama. meil, meil on äh, tegemist ökoloogilise katastroofiga ning Euroopa Liit peab midagi tegema. samas ta ei tee. seetõttu me ei peaks rääkima pisiasjadest, äh, täppispõllumajandus ei ole lahendus, jah, see on natukene parem tehnoloogia, aga me peaksime tegelikult äh, põhjalikumalt järele mõelda, kuidas täielikult lõpetada pestitsiidide kasutamine meie põllumajanduses, sest see, seda, selle on vaja meie keskkonnale, tarbijatele ja tegelikult ka talunikele. järgmisena saab sõna kolleeg Dornano EFTD nimel. suur tänu teile, härra president, volinik Prantsusmaal on mitmed äh, põllumehed mürgituse saanud pestitsiidide pärast ning seega tuleks see, see tervishoiu, tervisele ohtlik äh, vahend ära kaotada. meile öeldi, et need ained ei ole kantserogeensed, kuid tegelikult on see vale. me mõistame hukka meie juhtide silmakirjalikkuse, see on väga vajalik, kuid teavitamine on veel olulisemad ning äh, praegu arvestatud Euroopa reeglid on täiesti hullumeelsed, eriti see, mis puudutab ÜPP-d mis tähendab seda, et mitte mingisugune, ainsatki sõnagi ei ole tervisekaitse eh, kohta pole sõnagi öeldud. Prantsusmaal eh, iga kahe päeva tagant võtab endalt elu üks eh, põllumees, see on Euroopa Liidu süü ning selle põhjuseks on olematud sissetulekud, samas aga agrokeemiaettevõtete omanikud topivad miljoneid taskusse. nagu te teate, Eh, ei ole võimalik midagi parandada, kui me pestitsiidide kasumist ära ei lõpeta. järgmisena saab sõna kolleeg Scotta. tänan, president. ma olen küll üldjoontes nõus eh, sellega, mida raportöör ütleb eh, pestitsiidide mõju vähendamise kohta ning riiklike tegevuskavade korrigeerimise kohta leian siiski, et ei tohiks äh, võrdusmärgi panna kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi ja uue äh, ÜPP ümberkujundamise vahel. Äh, pestitsiidide kasutamise vähendamine ei ole ÜPP eesmärk. ning sellise otsuse kasutusele võtmine võib vähendada praeguse direktiivi mõjusid liikmesriigid äh, võiksid äh, äh, ühest küljest tegeleda sellega, et pestitsiidide kasutamist vähendada, võib see siiski suurendada bürokraatiat ning peaksime kõigepealt vaatama, astuma samm-sammult edasi ja vaadata, vaatama, millised on tulemused eelkõige tuleks äh, tõhustada liikmesriikide tegevuskavu. Äh, suur aitäh, nüüd oleme ära kuulanud fraktsioonide esindajad, järgmisena saavad sõna äh, need, kes kõnelevad enda nimel, kellest esimene on kolleeg Lints. president. austatud president, härra volinik, armsad kolleegid. taimekaitsevahendite jätkusuutlik kasutamine ning äh, äh, puhas põllumajandus käivad käsikäes. ning see dokument on järjekordne samm äh, jätkusuutliku põllumajanduse su suunas. ma ise olen samuti tegelenud põllumajandusega ning tean, kui oluline on õige taimekaitsevahendite kasutamine. oluline on just mastaap samuti on tähtis innovatsioon, uuemad, tõhusamad ning riskivabamad tooted aitavad äh, paremini, jätkusuutlikumalt kasutada pestitsiide. koolitus on samuti oluline, põllumehed peavad teadma, mida ja kuidas teha. tuleb tõesti vähendada ka erakasutajate äh, pestitsiidide tarbimist minu arvates näiteks ei peaks neid kasutama murul kasvatamiseks. digitaliseerimine ning tehnoloogiseerimine põllumajanduses on samuti oluline, see võib ka kaasa tuua väiksema pestitsiidide kasutamise, kolleeg Häusling siin öö, unustas ära, et probleeme on ka mahepõllumajanduses Äh, ning samuti peame me silmas pidama ikkagi äh, toiduainetega, äh, toiduainete tarnekindlust meie kodanike jaoks. Teile on sinise kaardi küsimus, üks hetk. härra Linsil on sinise kaardi küsimus. üks hetk, härra Andriu. Onorevole Scott Cato, la sua domanda Eh, nii, kolleeg Scott Katub, teil on küsimus. tule, Scott. But it's fine. Thank you, president. suur tänu, president. Te eh, kritiseerite härra Häuslingit eh, ja e, ütlete, et vask on ohtlik, aga see ei ole sugugi võrreldav e, pesti, teiste pestitsiididega, mis hävitavad e, putukaid kogu maailmas. viiskümmend seitse protsenti liblikatest on hävinud. kas te ei saa aru, et kui selliseid putukaid ei ole, siis sureme meie ära, sellepärast et meil pole enam midagi süüa? ja palun vastake nüüd, härra Lins. Ähm, aitäh see ei olnud päris küsimus, vaid kommentaar. minu arvates tuleb alati vahet teha selles, mida me kasutame, kuidas kasutame. kõige tähtsam on just see doseerimine. siin on oluline vahe, kas me räägime neonikotinoididest või glüfosaatidest, herbitsiididest või fungitsiididest, nendel tuleb vahet teha. mulle on jäänud mulje, et kõik kolleegid äh, seda alati päris ei tee nüüd saab sõna härra Andriu pooleteiseks minutiks. ja kõnelejal pole mikrofoni. palun mikrofoni, ütleb esimees. tänan, härra volinik, kahekümne viiendal jaanuaril leppisid valitsusjuhid lõpuks ometi harmoneeritud eh, riskimäärades, see on hea. samal ajal aga eh, kahekümne viiendal jaanuaril otsustasid kahekümne kaheksa liikmeriigi juhid eh, mitte vastu võtta suunised Euroopa Komisjoni poolt, mille eesmärgiks on kaitsta poliniseerivaid putukaid pestitsiidi eest. mis see siis nüüd kõik kokku teeb? komisjon on välja pakkunud kaks, kahekümne viiel korral meetmeid, et kaitsta mesilasi. nelikümmend protsenti putukatest on viimaste aastakümnete vältel ära kadunud ning mesilaste suremus on kaheksakümmend protsenti mõnedes liikmesriikides. intensiivne põllumajandus on põhiline põhjus selle hävingu äh, juures ning tõsi on see, et liikmesriikide juhid peiduvad endiselt Euroopa ettepanekute taha, väidetavate ettepanekute taha, mis on tegelikult nende ettepanekud ning pestitsiidide jätkusuutliku kasutuse ettepanekud on ebapiisavad, alternatiive ei ole. tegelikult on asi nii, et needsamad riigi ja valitsusjuhid peavad oma silmakirjalikkuse Eh, kõrvale jätma ning mitte enam kummardama eh, hargmaiste ettevõtete ees. Euroopa Komisjon peab rusikaga vastu lauda lööma ning nõudma, et liikmesriigid hakkaks tegutsema, vastasel korral alustada rikkumismenetlust. seda on väärt Euroopa viissada miljonit kodanikku. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Müller üheks minutiks. armsad kolleegid jätkusuutliku põllumajanduse jaoks on integreeritud põl-, äh, taimekaitse äh, ääretult tähtis ning see tuleb ellu rakendada. see, selle eest, äh, kohta saadab raport mõistliku signaali, üks asi aga häirib mind. kogu asi põhineb ainult ühel uuringul ning süüdistatakse ainult talunikke. see ei ole päris meie kõrgetele standarditele siin vastav. ma paluksin, et kolleegid jääks faktidele kindlaks. fakt on see, et seesama mainitud uuring kestis äh, kahekümne seitsme aasta jooksul, äh, aga, aga äh, mõõdeti liiga harva ning liiga väheseid põllumaid. seega see ei ole statistiliselt vastuvõetav minu arvates äh, tuleks seda teemat põhjalikumalt uurida. ma arvan, et kõik peaksid äh, ellu rakendama selle integreeritud taimekaitse äh, põhimõtte, aitäh. Madame Rivasi, vole parol. proua Rivasi, teil on nüüd sõna. tänan, härra president kõigepealt kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv, mis puudutas äh, pestitsiidide kasutamist, mis peaks olema kooskõlas jätkusuutliku arenguga. Äh, ja need olid tõesti sidusad äh, ja põhimõttelised äh, ettepanekud, eesmärgi, eesmärgiks oli pestitsiidide kasutamise vähendamine ning alternatiivide kasutusele võtmine, kuid eh, hinnangute andmisega jäi komisjon kolm aastat hiljaks ning nägime, et eh, tegemist on tõelise läbikukkumisega. kui te vaatate Euroopa keskkonnaameti andmed, siis nad ütlevad, et äh, pestitsiidide kasutamine on suurenenud kümme kuni kahekümne protsendi võrra. samas aga äh, vastupidiselt sellele, mida kolleegid ütlevad, näeme, et bioloogilise mitme, bioloogiline mitmekesisus aina väheneb, selgrootuid on aina vähem, putukaid on aina vähem, linde on aina vähem, nii et mida me siis lõpuks tahame? kas tahame, et elu häviks? Äh, te näete yeah et komisjon ning on äärmiselt selgesõnaline, alternatiive tuleb toetada, tuleb äh, rahastada alternatiive, tuleb rahastada jätkusuutlikku põllumajandust, mis, äh, mille juures ei kasutata kemikaale ega pestitsiide, see on oluline, härra volinik, mitte vastupidi. järgmisena saab sõna kolleeg äh, Pedicini. tänan, president, meie leiame, et raport äh, on oluline, sest ühest küljest kaitstakse inimelu, tervist, loodust. Äh, seda võiks veel parandada, sest äh, siin räägitakse, et pestitsiidide jätkusuutlikust kasutamisest räägima peaks tegelikult kogu nende elutsüklist ning maksimumlävendite kasutamisest Eh, oluline on ka probleem importkaupadega, me ei saa lubada, et ühest küljest me muudkui muudame rangemaks eh, Euroopa reeglid ning teisest küljest eh, impordime valimatult selliste, selliseid kaupu, mida on töödeldud keelatud ainetega, see võib hävitada ka meie põllumajandussektori. järgmisena saab sõna härra Agnew pestitsiidide maekas eesmärk võib jaguneda kaheks. kõigepealt rahvatervis äh, ja ohutus. nüüd on terve rida inimesi äh, veetnud kolmkümmend aastat vähemalt äh, selleks, et nende ainetega ja värstikumürgiga kokku puutuda, nemad on puutunud sellega kokku tuhat korda rohkem kui tavakodaniga. mõningad nendest ainetest, mis kakskümmend aastat tagasi kasutusel olnud, on liiga toksilised, on seetõttu keelu, keelustatud ja inimesed, kes nendega kokku puutusid, oh, peaksid olema juba surnud, mina nende hulgas, kui rohelisi uskuda. teiseks, äh, keskkonnakaitse. jah, on üldiselt õige, et äh, loodus kannatab äh, pestitsiidide all, aga samas me oleme suutnud tänu sellele toota toiduaineid nii palju, kui inimesel on vaja orgaaniliselt mahetootmise kaudu, see ei oleks olnud võimalik oleme vähendanud pestitsiididest sõltuvust kaas-, kaasaegse taimearenduse ja sordiaretusega selleks, et pestitsiide vähem kasutada, aga rohelised soovivad ka sordiaretust keelustada. ei saa ju kõike korraga. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Dülei suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. täiskogul räägime pestitiidsidest äh, ikka ja jälle ja äh, me räägime äh, meie kodanike tervisest ja keskkonnakaitsest. selle raportiga seoses äh, tahaksin öelda, nii nagu algusest peale olen teinud, et meie, et tegelikult põllumajandustootjad on äh, meie suurimad keskkonnakaitsjad ja loomulikult tuleb kasutada taimekaitsevahendeid ja ma tahaksin seda, et me lähtuksime nende vaatenurgast. meil on vaja positiivset lähenemist keskkonnakaitsele üleminekus meie põllumajandustootmises meil on vaja, et äh, põllumajandustootjad keskkonna rohkem arvesse võtaksid, aga selleks tuleb neid toetada, me peame iga põllumajandustootja jaoks temale sobivaid lahendusi välja töötama. Äh, kas tegemist on sünteesitud või alternatiivsete vahenditega äh, taimekahjurite eest kaitses sellega seoses tuletaksin teile meelde, et ühine põllumajanduspoliitika on ennekõike ikkagi põllumajanduspoliitika ja mitte keskkonnakaitsepoliitika. me peame põllumajandustöötajaid äh, äh nii keskkonna kui majandustootmises äh, toetama äh, ja kui me ei tee seda nii, et äh, see oleks majanduslikult kasumlik, siis on meie lähenemine juba ette mõistetud hukka. proua Kadenbach. president, härra volinik, härra president, me ei rää-, eh, me ei ründa siin talunikke, me räägime siin sellest, et et taimekaitse on hädavajalik meie toiduainete tootmiseks, asi on lihtsalt selles, kuidas neid eh, taimesid kaitstakse ning eh, siin raport toob ka ju välja selle, et pestitsiidide kasutamine ei ole ainuke võimalus taimi kaitsta, on alternatiive, on füüsilisi äh, Äh, äh, mahepõllumajanduslikke äh, alternatiive, on leebemaid pestitsiide, alternatiive on tänapäeval väga palju ja liikmesriikides kasutatakse neid liiga vähe. ka järelevalve ja kontroll on liiga vilets ja isegi kui kontrollitakse, siis sanktsioone ei, ei, ei rakendata. liikmesriigid on paika pannud väga palju erandeid, nii et kasutatakse isegi nikotinoide, mis tegelikult on ju keelatud me soovime ju Euroopa jaoks toiduaineid toota, me soovime, et meie toiduained on turvalised, keskkonnasõbralikud ja tervist mitte kahjustavad, me peame ära kasutama kõiki alternatiive äh, ning me, meil äh, on, on vaja meie äh, põllumajanduse jaoks uut põllumajanduspoliitikat, seda vaja, vajavad ka meie talunikud. suur tänu, proua Scott Keito! suur tänu, lugupeetud juhataja! ülemaailmsete teadlaste äh, aruandel äh, oleme me teada saanud seda et, et nelikümmend protsenti putukate kogukondadest on äh, väljasuremise ohul ja see on seotud pestitsiidide liigse kasutamisega ja seetõttu meie säästva kasutamise raport on olulisem kui kunagi varem. maailma teadlased ütlevad selge sõnaga välja, tuleb kiiresti hakata loobuma mürgiste pestitsiidide kasutamisest ning raportis kutsume me üles liikmesriike tegutsema pestitsiidide vallas, selle asemel, et lubada teha tühje sõnu, peame me ka praktikas pestitsiidide koguseid vähendama ning kõige mürgisemad neist tuleb koheselt keelustada. me peame kasutama integreeritud kahjuritõrjet selle ning pöörama rohkem tähelepanu mahetootmisele. me tahame, et meie ökosüsteem toimiks ning ökosüsteem saaks olla toiduks äh, näiteks äh, tolmeldajatele ja nii edasi kui me ei tegutse täna, siis äh, putukad hukkuvad aasta, paari aastakümne jooksul ning seejärel hukkume ka ise. Pilar, üheks minutiks palun. suur aitäh, härra president, volinik peame suutma täita kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi eesmärke plagitsiidide kasutamise kohta ning äh, soovime, et äh, fütosanitaarsed tooted äh, oleks turvalised, et nad ei jätaks jälje toiduainetele ning äh, peame tegema kõik selleks, et meie seadused oleks võimalikult äh, ranged äh, pestitsiidide kasutamise kohta. meie põllumeestel on väga palju piiranguid pestitsiidide kasutamise kohta ning nad on raskes olukorras võrreldes oma konkurentidega ka kolmandates riikides, kes kasutavad siin keelatud pestitsiide, mida hiljem Euroopasse sisse tuuakse. ning me ei saa Äh, äh, unustada ka ka äh, uusi haigeid, näiteks oliivipuude tabanud haigused viimastel aastatel, mis on viimastel aastatel meie oliivikasvatajaid tabanud. tervitan seda raportit, kuid me ei saa takistada juba tehtavat tööd lihtsalt selle nimel, et jätkusuutlikumalt kasutada pestitsiidi, ärgem unustagem ka, kui vajalikud need on põllumajandusele. aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Herbert Dorfmann. aitäh, härra president, ma arvan, et me oleme enam-vähem ühel meelel selles, mida tuleks teha, me peame arvesse võtma meie talunikke, aga asi käib, me räägime ju ka meditsiinist siin. see, me peame ju mõtlema ka selle peale, kuidas medikamentidega ringi käia, paljud argumendid on täna juba välja toodud, meil on vaja paremat juurdepääsu integreeritud taimekaitsele, meil on vaja puhtamaid pestitsiide, mis on vähem riskantsed, ma isegi koostasin sellel teemal siin kunagi raporti, kus öö, toodi välja ettepanekud, kuidas seda protsessi kiirendada, komisjon on seda üsna vähe ära kasutanud, meil on vaja paremaid kasutamistehnoloogiaid ning vastupidavamaid taimesorte. ma tahaksin mainida ühte asja, mida siin pole veel mainitud Äh, me äh, äh, toome ka vä-, väljamaalt ju palju toiduaineid sisse, mille kasvatamiseks on kasutatud palju kemikaale, mis Euroopas oleks täielikult ju välistatud, ka seda aspekti tuleks arvesse võtta. ning vaba mikrofoni vooru osas saab kõigepealt sõna Nicola Caputo, palun üks minut. tänan, esimees. Euroopa parlamendi poolt äh, äh, erikomisjoni poolt see raporti vastuvõtmine on äärmiselt oluline fütosanitaarsete turu, äh, ainete turu ümberkujutamiseks. me räägime ohututest pestitsiididest, mis ei mõjuta negatiivselt keskkonda, inimesi ega loomi. kuid meil on vaja uued tasandilist kaitset, mis tähendab eelkõige jätkusuutlike pestitsiidide kasutamise korrigeerimist ning kontrolli, olemasolevad pestitsiidid tuleb kasutusele võtta, eh, olemasolevate asemel tuleb kasutusele võtta kas-, kahjutud pestitsiidid ning öö, eh, praegu äh, ei ole mõeldud ka maapiirkondade elanike kaitsmise peale, selles osas esitasime muudatusettepanekud kakskümmend neli ja nelikümmend neli, äh, mille aluseks on äh, üla, ümarlaud, mille korraldasid mitmed kolleegid, mis palub liikmesriikidel ära kasutada pasti, pestitsiidide kasutamise haiglate, koolide ja parkide lähedal. järgmisena saab sõna kolleeg Marias üheks minutiks. Νομίζω ότι από τη συζήτηση έχει αναδειχθεί. Suur tänu, juhataja. Meie tänases arutelus oleme toonitanud, kui tõsine probleem on pestitsiidide liigkasutamine meie ühiskonnas. see on ohuks inimeste tervisele, loomade tervisele, keskkonnale, aga mul on hoopis teine küsimus. me räägime siin pestitsiidide kasutamisest Euroopa Liidus kuid samas pestitsiide kasutatakse kontrollimatult Türgis, mis on väga lähedal minu koduriigile, ja seal kasutatakse põllumajandustootmises Euroopa Liidus keelustatud äh, aineid, äh, mida me siis imbu-, impordime ka sel moel Euroopa Liitu. kuidas me sellisel moel saame üldse kaitsta oma, oma rahvast? Albaania piima nüüd äh, sildistatakse kui Kreeka piima ja sellisel moel ebaseaduslikult äh, jõuavad need ained ka siia. kuidas me saame kontrolli alla selle, milliseid toimeaineid äh, meie tooted sisaldavad, kui käitutakse niiviisi? lugupeetud volinik, kallid kolleegid ma arvan, et me oleme piisavalt palju kuulnud äh, täna pestitsiidide säästvast kasutamisest. ma arvan, et kõik meie hulgas on äh, päri sellega, et me peame kaitsma ennast, kodanikke, põllumajandustootjaid ja me lähtume siin kahe tuhande üheksanda aasta direktiivist, millega seoses liikmesriigid on nii mõndagi saavutanud koolituse valdkonnas, toetusmeetmete valdkonnas aga selge on see, et tegevuskavades on oma puudujäägid ning äh, ei ole mõõdetavaid eesmärke. on ka selge see, et me peame rohkem investeerima integreeritud taimekahjurite tõrje, tõrjesse kui me tahame, et põllumajandustootjad kasutaksid äh, pestitsiide sihipärasemalt äh, ning piiratult, peame tagama ressursid, mis aitavad neid seda sammu teha. selleks on vaja raha. kui me tahame keskkonda kaitsta, keskkonda parandada, peame toetama põllumehi investeerima neisse, sellepärast et nemad toodavad meie to toitu. kolleeg Ferreira. E aitäh pestitsiidide mitte jätkusuutlik kasutamine kahjustab keskkonda ja inimeste tervist. see on lahutamatult seotud me, meie ühise põllumajanduspoliitika ning kaubanduspoliitikaga. meil on tegemist masstoodangu ja tohutu ekspordiga, see on äh, meie põllumajandustööstuse strateegia. väikestele põllumajandustootjatele, peretaludele on aga see olukord katastroofiline. enam ei ole võimalik jätkusuutlikult tegutseda ning liikmesriigid ei saa enam kaitsta ka oma toiduainete sõltumatust. loomulikult on meil uusi tooteid ja protsesse, mis on vähem riskantsed inimeste ja looduse tervisele, aga me peame põhimõtteliselt muutma oma tootmisstrateegiat. kolleeg Epitideios suur tänu, proua juhataja. pestitsiidide osa Euroopa Liidu toidutootmises on tähtis. pestitsiide kasutatakse selleks, et hoida ära ohte seoses äh, põllumajanduse ja taimede kasvatamisega aga see võib tekitada probleeme meie ökosüsteemile. pestitsiidide jäägid äh, aga võivad olla ohtlikud inimtervisele, iseäranis, kui äh, inimesed elavad äh, põllumajandusalade lähedal. aga see võib tegelikult ohustada ka möödujaid samuti pestitsiidide jäägid loomatoidus ohustavad ka loomade tervist. mõningad pestitsiidid tekitavad endokrinoloogilisi häireid, sise, kahjustavad meie sisesekretsioonisüsteemi. me peame ühiselt tegutsema ning ratsionaalselt läbi mõtlema, kuidas pestitsiidide kasutamist vähendada. kemikaalide kasutamist tuleb vähendada, kui see on vähegi võimalik ning tarbijad tuleb kaitsta pestitsiidide kahjuliku mõju eest. kolleeg Faria, palun Euh, suur tänu, juhataja. Euroopas on äh, paljud inimesed ohus äh, pestitsiidide kasutamise tõttu, äh, aga me vajame üha rohkem toitu ja sellises olukorras äh, me ka kasutame sageli geneetiliselt moondatud toitu, taimi, mis on pestitsiidide suhtes äh, resistentsed. meil on äh, üle viiesaja toimeaine, mida kasutatakse Euroopas põllumajandustootmises, direktiiv ei ole olnud piisav ning on tuvastatud ka konkurentsimoonutusi. meil on vaja välja töötada alternatiivid, mis oleksid äh, säästlikud, aga aitaksid äh, ka põllumajandustootjatel oma elatist teenida. proua Grapini, palun. suur tänu. tänases äh, arutelus räägime teemast, mis on delikaatne, me peame olema mõistusepärased, me tahame kaitsta inimtervist, tõsi, kuid kujutage ette, kui meie oleksime homme põllumajandustootjate suurim vaenlane. Euroopa Liidul on ka probleeme imporditava toodangu kontrolliga, ka sisse toodud toit võib olla inimtervisele kahjulik jah, ka komisjoni esindaja ütles, et me oleme võtnud meetmeid, aga kas me oleme neid meetmeid ka ühtlustanud ja kas me oleme ühtlustanud kontrolli meetmete üle, muidu ringlevad äh, liikmesriikides kahjulikud tooted ja üks liikmesriik teeb kõik, et neid kontrollida ja teine ei tee mitte midagi. kindlasti me peame investeerima põllumajandusse, teadusuuringutesse, uuendustegevusse, selleks et tagada, et tooted ei oleks inimtervisele kahjulikud proua Šoidrova. president, suur tänu, et meile sõna andsite. soovin oma seisukohti selgitada, ma toetan meie kodanike tervisekaitset, aga me peame mõtlema ka tootjatele, meie talunikele, kelle jaoks pestitsiidid on senini olnud vajalikud nüüd avaldatakse survet, et pestitsiidide kasutamist vähendataks ning mõningaid soovitakse isegi ähm, keelustada, sest nad äh, on kartsinogeensed, see on mõistlik. Äh, siin tuleb arvesse võtta ka EFSA raportit, äh, kus öeldakse et, et üheksakümne seitsmel protsendil juhtudest on Äh, äh, jäägid piirmäärade sees ning üle viiekümnel protsendil mingisuguseid jääke üldse ei leita. seega äh, me, me peame tõesti vähendama pestitsiidi kasutust. domnule komissar, domnule president. lugupeetud volinik, lugupeetud juhataja pestitsiidide kasutamine on Euroopa põllumajandustootes oluli-, tootmises oluline, me kaitseme sellega taimi kahjurite eest, haiguste eest ning põllumajandustootjate kasutatud pestitsiidid võivad sattuda meie pinnasesse ning pinnasest võivad nad kanduda edasi põhjavette. sellisel moel võib kannatada pestitsiidide all nii meie maa ökosüsteem kui vee ökosüsteem ma tahaksin äh, toonitada, et oluline on see, et mitte mingisuguseid erandeid neonikotinoidide suhtes ei lubata. samas äh, me peame arvesse võtma kõikide liikmesriikide eritingimusi, mis kehtib Saksamaa kohta, ei pruugi kehtida Bulgaaria kohta. ma arvan, et meil on vaja integreeritud pestitsiidide kasutamise haldamist, pestitsiide tuleb kasutada, aga põhjendatud määral nii majanduslikult kui ka keskkonda arvesse võttes ning me peame viima ohud rahva tervisele ning keskkonnale miinimumile. mahetootmine peaks olema meie ühine eesmärk ning kem-, kahjulike kemikaalide kasutamist tuleb vähendada. suur tänu, proua Borovitš, härra Borovitš. E, veseli me, da se Euroopa. aitäh. mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlamendis oleme me väga palju rääkinud pestitsiidide kasutamisest, me koostasime eriraporti, täna on meie ees, täna on see raport meie ees. pestitsiide tuleks kasutada võimalikult vähe, sest nad on ohtlikud nii inimeste kui looduse tervisele seetõttu pea, peaksime me toetama integreeritud äh, taimekaitset, uusi tehnoloogiaid, peame toetama ka neid inimesi, kes seda kasutavad. põllumajanduses kasutatakse veel mõnda aega pestitsiide. seetõttu peame me toetama ka täppistalundust välja töötatakse uued tehnoloogiad, mis võimaldavad meil tuvastada kahjureid ning neid siis täpsemalt ka hävitada. see toob kaasa ka loodussõbralikuma põllumajanduse. suur tänu, nüüd oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru ning härra Andrukaitis, te saate kokkuvõtte praeguse arutelu madam president once again honourable members i listened to you very carefully and I... kuulasin äärmise huviga ja tähelepanuga teie mõttevahetust ning tõdesin, et me kõik teame, et me peame rohkem pingutama selleks, et pestitsiide kasutada säästvalt ning parandada meie direktiivi kasutamist kuid äh, vastaksin konkreetsemalt mõningatele sõnavõttudele. olen täielikult nõus Hans Florence'iga, kes rääkis koolitusest. iseäranis nüüd, kus kasutatakse põllumajandustootmises uut tehnoloogiat ning uusi tehnikaid, peame me kutsuma liikmesriike üles pöörama rohkem tähelepanu koolitusele. olulised on ka erandid erandid peaksid siiski olema erandid ja eranditest ei tohiks saada reegel loomulikult äh, komisjon analüüsib äh, kõiki juhtumeid väga põhjalikult äh, ning võtame rangeid meetmeid, nõuame, et liikmesriigid põhjendaksid, õigustaksid, mida nad teevad, miks nad midagi teevad ning meil on alalised läbirääkimised mõningate liikmesriikidega erandite küsimustes, aga loomulikult erandite võimalus on õiguses sätestatud ning me peame lihtsalt analüüsima seda põhjalikumalt räägitakse ka sellest, et me peaksime vähema ohumääraga pestitsiidide kasutamist edendama. nagu te teate, meil on terve rida menetlusi, lubade andmise menetlusi selliste pestitsiidide jaoks. mainiti ka mahepõllundust ning seda sõnumit, et et põllund-, et mahetootmine on ilma kemikaalideta ei, ei ole nii, me kõik teame väga hästi, et äh, et väävelsulfiiti kasutatakse näiteks mahepõllunduses nagu ka teisi kemikaale. väävelsulfiidi kasutamise vajadus on suur väljakutse meile, ärge ajage inimesi segadusse põllumajandustootmises erinevate põllumajandustootmisviiside puhul kasutatakse erinevaid kemikaale lihtsalt, ka mahetootmises ei ole vaja vastandada tavapõllundust ja mahepõllundust, rääkigem lihtsalt asjadest õigete nimedega ja, ja rääkigem ausalt ära ühiskonnale, mida see tähendab, meie, kes me töötame nende direktiivide kau-, kallal, teame, kuidas erinevate põllumajandustootmiste puhul kasutatakse lihtsalt erinevaid tööriistu. nagu härra Andreu mainis, meil on vaja öö, suuniseid me ei, ja me ei saavuta alalise komisjoni tasandil öö, Äh, enamus, sellepärast et liikmesriigid ei ole valmis hääletama poolt ja nüüd Euroopa Parlament ning nõukogu peavad äh, esimese lugemise äh, puhul lähtuma komitoloogia eeskirjadest ja võib-olla tegema ettepaneku läbipaistvuse kohta riskide haldu-, halduses, et olukorda muuta sellisel moel, et meil oleksid äh, avalikult kättesaadavalt andmed, mille üle saaks avalikult hääletada. aga kaks aastat, kaks aastat äh, esimeseks lugemiseks, see tähendab seda, et me oleme jäänud tupikseisu. palun võtke seda arvesse, mul on väga hea meel, et äh, üldise toiduõiguse kolmepoolsete läbirääkimistega lõudsime eile ühele poole, aitäh, proua Juuso, teie tegite ära suure töö. ja nüüd on meil suurem läbipaistvus pestitsiidide hindamisel, äh, mis on suur saavutus iseenesest juba. olen teile siin kirjeldanud meie kõikehõlmavat taimekaitsesüsteemi Euroopas ning komisjoni pingutusi säästva kasutuse tagamisel ja olen teie ees ka tõdenud, et täiuslikku süsteemi ei ole proua Arnaud mainis sellest, seda enesetapujuhtumit Prantsusmaal, ma käisin kohapeal, rääkisin äh, ka Prantsusmaa ametivõimudega äh, ja nad peavad olukorda põhjalikult analüüsima, pilt ei ole sugugi mitte äh, nii ühene Ähm, pestitsiidid, äh, neid võrdsustatakse mürgiga mõnikord, ma võin teile öelda, et ravimitega on sama lugu. ravimid on mõningates kogustes mürk ja mõningates kogustes ravivahend, nii et ärge äh, tekitage siin ebaõiglasi kuulujutte pestitsiidide kohta äh, komisjon tegeleb praegu taimekaitsevahendite autoriseerimise ning maksimaalsete jääkainete määrade kehtestamisega ja vaatame ka üle oleme lubanud vaadata üle äh, säästva kasutamise direktiivi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. kutsun liikmesriike üles püstitama ambitsioonikamaid eesmärke, selgeid ajakavasid oma läbivaadatud tegevuskavades. liikmesriigid peavad näitama, et nad on kodanike ees võtnud endale kohustuse tõesti kasutada äh, Äh, kahjus, vähendada pestitsiidide kasutamist, püüelda säästva kasutuse poole keskkonna ning kodanike nimel. suur tänu teie toetuse eest äh, selles tähtsas küsimuses. Äh, loodan, et parlament selle raporti hääletusel vastu võtab. suur tänu proua Jüte Kuteland ning variraportööride hea koostöö eest ning kõikehõlmava raporti eest. ja võtame teadmiseks teie soovitused ning ühiselt ühiselt jätkame sellel teel, et meil oleks säästvam põllumajandus Euroopas, ühiselt kaitseme kodanike tervist, keskkonda, tarbijaid ning säästvat põllumajandust, aitäh teile! suur aitäh ja lõpetuseks annan sõna proua Dalile. suur, suur tänu! kolleegi Kolla. Äh, president, volinik kuulsime väga arukaid argumente, tegemist on väga vastuolulise aruteluga, sest äh, pestitsiidide kasutamine mõjutab äh, põllumajanduse olukorda Euroopas, äh, aitab taimi, taime tervist kaitsta pikemat aega, see hoiab ära ka äh, Eh, taimede hävimise, haiguste ja eh, kahjurite rünnakute tõttu. kuid pestitsiidide kasutamine peab olema jätkusuutlik, vastasel korral hävitab see bioloogilist mitmekesisust, eh, reostab pinnast ja põhjavett. ning selli-, neil põhjustel oleme mures, kardame, et pestitsiidid ohustavad inimtervist äh, nad võivad meie toidulauale jõuda, toiduahelasse jõuda ning sellega seoses äh, äh, oleme oma muret väljendanud, eriti nende inimeste puhul, kes äh, kõige lähemalt kokku satuvad pestitsiididega, mis tekivad endokriinseid häireid, tekitavad endokriinseid häireid. selle Eh, juures on oluline rõhutada seda, et eh, tuleb jälgida direktiivi õiget rakendust eh, liikmesriikides, sest pestitsiidide üleliigne kasutamine on vastuolus jätkusuutlikkuse põhimõtetega Euroopa Liidus. peaksime toetama jätkusuutlikumat põllumajandust, tegelema ennetusega, toetama bioloogilisi kahjurid, bioloogilist kahjuritõrjet ning tahaksin öelda ka seda, et meie tänane raport saadab selge konkreetse sõnumi, mille võib mõne sõnaga kokku võtta. esi, kõigepealt liikmesriigid peavad parandama oma plaanide rakendamist ning äh, nad äh, peaks kasutama alternatiive, mis on vähem ohtlikud pestitsiidid pestitsiidide kasutamine avalikus ruumis peaks olema keelatud, näiteks äh, pestitsiidide kasutamine haiglate või parkide lähedal on, äh, peab lõppema. pea, meil on vaja ka paremaid äh, võimalusi toetada mahepõllumajanduse arengut, täname kõiki fraktsioone Eh, kes meie töös osalesid, et tänase eh, hääle hääletusel saadame tugeva sõnumi. nagu te ütlesite, täna toimub hääletus, arutelu on lõppenud. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see on siis piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine. autor on Ivo Pellet ning ma annan teile eh, sõna niipea, kui te pildi tegemise olete lõpetanud <laughs> madame la president en een eh, hele goede morgen aan u allemaal, eh, collega's. tere hommikust kõigile, volinik, president. kui on üks eh, valdkond, kus Euroopa on lisandväärtust näidanud, on see meditsiinis. tihtipeale on odavam ja lihtsam minna arstiabi saama piiriüleselt lähimasse haiglasse ning eh, mõnikord eh, raskete või eh, haruldaste haiguste puhul on tõhusamat abi võimalik saada lähimas liik-, lähimas naaberriigis. tihtipeale patsientidel on raskusi, kui nad arstiabi otsivad välismaalt tihtipeale on bürokraatiat liiga palju ning äh, pole selge, kus äh, ja millal on võimalik äh, saada välismaal arstiabi, kui palju see maksma läheb. praegu on aasta kaks tuhat üheksateist ning on viimane aeg sellistele probleemidele lõpp teha. piiriülene arstiabi selleteemane direktiiv on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, mis oli oluline samm õiges suunas, kuid puudujääke on väga palju, eriti rakenduse osas. see raport on äh, vaheraport direktiivi rakendamise osas ning meil on mitmesuguseid ettepanekuid praktiliste lahenduste osas ning äh, meil on mitmeid ettepanekuid paranduste tegemiseks. kõige olulisem on äh, patsientide teavitamine. valdav enamus äh, patsientidest ei ole teadlikud oma õigustest, neil ei ole ka teada, kust infot juurde saada. kõigis liikmesriikides peaks olema vähemalt üks äh, infopunkt, seega kutsume üles ühe akna punktide loomist, kus ähm, patsiendid saavad kõik vajaliku info näiteks äh, ravi tasumise kohta ning võib öelda ka seda, et tänapäeval peavad äh, patsientidel olema võimalik äh, saada täielikku infot piiriülese ravi kohta, praegu on see kõik mähkunud bürokraatiasse, eh, peame tegema kõik selleks, et Euroopa Komisjon jälgib endiselt selle direktiivi rakendamist iga-aastaselt, tehes tõhendat koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsustega. teine punkt eh, puudutab eh, kroonilisi ja haruldasi haigusi, tihtipeale on võimalik saada ravi mõnes teises riigis, seega oleks äh, vaja konsolideerida oma jõupingutusi üle-euroopalisel tasandil, et äh, tehtaks koostööd äh, terviseinstituutidega, et loodaks äh, tippkeskused, kus oleks võimalik koguda kokku kõrgema taseme eksperdid nende haiglus, haiguste osas ning see nüüd, mis puudutab äh, Äh, tervishoiusüsteemi digitaliseerimine on fantastiline võimalus äh, sel-, tervishoiuteenuseid parandada. oleme, äh, soovime piiriüles võrgustiku luua, see on fantastiline ettepanek ning ma loodan, et me suudame selle ka enne et, ellu viia ning see nüüd, mis puudutab mitmeaastast programmi, ilmselgelt on meil vaja tugevat äh, tervishoiuteenust, meie kodanike, nad on väärt parimat teenust, isegi kui neil on vaja selle äh, äh, järgi minna üle piiri. järgmisena saab sõna kolleeg Grappini. aitäh, president, härra volinik mina olen arvamuse koostaja selle raporti juurde ning loomulikult toetan seda raportit, minu arvates on oluline ka jälgida, kuidas